Hiinat ja teisi riike ei huvita see üldse, kes selle utoopia ükskord kinni maksab, jälle ettevõtted ja kodanikud, tänan. suur tänu, nüüd ülejäänud kõnelejad, kes kõnelevad enda nimel, kõigepealt proua Hanslik, kaks minutit